istung jätkub. austatud daamid ja härrad, head kolleegid. kahekümne teisel märtsil leidis aset Belgia jaoks must päev, Euroopa jaoks must päev. salakavalad mõrvarid panid toime kohutavad terrorirünnakud Brüsselis kolmkümmend kaks süütut inimest sai surma, kolmsada nelikümmend süütut inimest sai haavata, osad neist väga tõsiselt. niisugune on nende jubeduste kokkuvõte, selle ebainimlikkuse kokkuvõte. IIS-i kurjategijad oma rünnakutega tahtsid kahjustada Euroopa südant, Brüsselit, kus on Euroopa institutsioonid ja paljud muud asutused. Brüsselit, kosmopoliitsed, mitmekeelsed, sallivad linna, mis esindab suurepäraselt Euroopa ühiskonda. eelkõige aga tahtsid need kurjategijad rünnata süütuid Brüsseli inimesi, rünnates metrood ja lennujaama. see, see tähendas, et sihilikult võeti kirbule süütud inimesed, süütud mehed, naised, lapsed. see küüniline arvestus oli rajatud sellele, et külvata hirmu Brüsselis, Euroopas, Belgias ning äh, istutada meie südametesse vihkamise seemet. ent me peame säilitama kaine mõtlemise, me ei tohi hakata kahtlustama kõiki. me ei tohi hakata võrdsustama islamit mõrvarlusega me peame solidaarselt mälestama hukkunuid ja kannatanuid ning hirmule vastu astuma, mitte laskma ennast kaasa kiskuda ründajate vihkamisest. me ei tohi vastata vihkamisele vihkamisega ega vägivallale vägivallaga. me peame seda kasvavat hirmu, kasvavat usaldamatust, peame sellega võitlema, võitlema julguse ning kokkuhoidmise abil seades sihiks kõigi vabaduse ning meie demokraatia, neid kaitstes ning inimväärikust kaitstes. me ei tohi unustada, et inimesed kogu maailmas langevad iga päev džihadistide ohvriks Afganistanis, Pakistanis, Iraagis elevandiluurannikul Türgis, Tuneesias, Egiptuses, Süürias, Somaalias, Nigeerias. kõigis nendes riikides, daamid ja härrad, on eelnevatel kuudel mõnikord sadadena tapetud süütuid inimesi nende terroristide poolt ning see nimekiri, mille ma ette lugesin, ei ole täielik, ei ole ammendav. me ei tohi unustada, et see terrorism on ülemaailmne ning ka väljakutsena ülemaailmne ning me ei suuda sellega lõplik, sellest lõplikult jagu saada üksikute riikide meetmete abil võitlus terrorismi vastu nõuab, et me seisaksime kõik üheskoos, nii Euroopas kui maailmas. daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi nimel soovin kannatanutele ja haavatutele kiiret paranemist ning väljendan meie solidaarsust süütult kannatanud ja tapetud inimeste lähedaste ja peredega. tunneme tunneme kaasa kõigile, kes nendes terroriaktides kannatasid. ning ei tohi unustada ka inimesi, kes on kannatanud terroriaktide käes üle maailma. palun kõigil pidada vaikuse minut ohvrite mälestuseks tänan kõiki. das protokoll und die angenommenen texte der sitzung vom. 10. märtsi 2016 istungjärgu protokoll ja sellega seotud tekstid on kõigile kättesaadavad kas vastuväiteid on ei ole.